terrorirünnakute kohta ja kõigepealt annan nõukogu nimel sõna härra Nicolas Schmidtile. president, daamid ja härrad, saadikud, kahekümne kuuendal juunil reedel oli omamoodi must päev sel päeval toimusid mitu terrorirünnakut, kolm riiki olid peaaegu samaaegselt puudutatud neist Tuneesia, Prantsusmaa ja Kuveit. Need rünnakud tuletasid meile järjekordselt meelde seda hirmuäratavat, häbiväärset ähm, terrorirünnakute lainet, Ähm, meie peame olema solidaarsed. kakskümmend kuus juuni Euroopa Liit teatas selgelt, et me peame tõhustama oma tegevust niisuguste terroriohtude vastu. võitlus terrorismiga avatud demokraatlikes riikides on üks kõige suuremaid väljakutseid, aga ka meie kõige esmane prioriteet ja Luksemburg eesistujariigina tahab kõik selleks teha, et prioriteete järgitaks. arvetame meie äh, eelnevate eesistujate tehtud terrorismivastase võitluse äh, sisemist ja välisaspekti ja Euroopa Liit äh, peab nüüd terrorismivastase võitluse kõikehõlmava strateegia vastu võtma, mis kajastab julgeoleku välis- ja sisemisi aspekte. tugev viljakas koostöö liikmesriikide, komisjoni, välisteenistuse ja Euroopa Liidu vastava koordinaatori vahel on hädavajalikud. meil on Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, kõik vajalikud instrumendid ja need instrumendid peaksid olema äh, kättesaadavad, vastavad ressursid, vastavad vahendid samuti. jaanuaris peale Pariisis toimunud terroriakti otsustati kolmest sambast koosnev strateegia luua. kõigepealt koda, töö kodanikega, võidelda radikaliseerumisega, teiseks tuleb koostööd liikmesriikide vahel teha ja kolmandaks tuleb rahvusvahelist koostööd teha. terrorismivastase võitluse strateegia raport esindat-, esitati vastava koordinaatori poolt nõukogule ja kahekümne kaheksandal aprillil võttis komisjon vastu eh, ka sellekohase avalduse nagu ma ütlesin, ähm, terrorismivastasel võitlusel on rahvusvaheline dimensioon ja meie tegevus peab olema äh, rahvusvaheline, nii nagu ka terrorismioht. üheksandal veebruaril võttis nõukogu vastu järeldused terrorismivastase võitluse kohta, otsustades tõhustada Põhja-Aafrikaga koostööd, ähm, Pärsia lahe riikidega, äh, Lähis-Ida riikidega, Türgiga ja Balkani riikidega koostööd. terrorismivastane võitlus, ähm, sellealased äh, kohtumised on toimunud juba Liibanonis, äh, Türgis, ja samuti äh, on meie delegatsioon käinud Tuneesias, kõrge esindaja on Tuneesia peaministrile teinud ka ettepaneku kasutada erinevaid toetusmeetmeid ja siis on meil ka strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm loodud, mille eesmärk on äh, kommunikatsiooni äh, ja suhtluse arendamine Araabia riikidega samuti tuleb aktiivselt koostööd teha USA, NATO-ga, Euroopa Nõukoguga ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning samuti kahepoolset tööd edendada põhipartneritega, näiteks USA-ga. kuusteist juuni siseministrid võtsid vastu otsuse et viimastel kuudel on oluliselt eh, saavutatud edasiminek võitluses radikaliseerumisega. seda võitlust tuleb pidada ka partnerriikides. kuidas on võimalik aga, et meie oma riikides, meie oma noored, eh, kes on käinud meie Euroopa Liidu liikmesriikide koolides, on siiski eh, nii huvitatud radikaalsetest ideedest? tööd tuleb teha hariduses integreerimisega, ehm, meie väärtuste propageerimisel, selleks, et vältida radikaliseerumist. ja veel tuleb et, e, võtta meetmeid, näiteks tõhustada e, Schengeni võrgustiku kontrolli ehm, dokumentide üle, e, vastavate andmebaaside alusel, hinnates riske ja ohte viieteistkümnendal juunil tehti ka äh, konkreetsed ettepanekud Schengeni äh, piiride suhtes ja nüüd hakatakse ka uusi ettepanekuid rakendama. samuti tuleb interneti sisu jälgida, esimesel juulil võeti selline otsus vastu ja Europoli raamistikus tuleb intensiivistada koostööd ka vastava sektoriga selleks, et terroripropaganda mõju vähendada, ekstremismi propagandat vähendada internetis, tuleb loomulikult samaaegselt ka jälgida, et põhiõigusi austataks. nõukogu on otsustanud et Euroopa Nõukogu terrorismivastase konventsiooni lisaprotokollile kirjutatakse Euroopa Liidu poolt alla, see puudutab välisvõitlejaid. ja välisaspektist rääkides ähm, peab olema meil tihe koostöö äh, partnerriikidega, äh, kust on terrorismi oht pärit äh, terrorismi ohul on sotsiaalsed juured, frustreerumine noorte seas, tööpuudus, see kõik loob soodsad tingimused uute terroristide värbamiseks. Ter-, Tuneesia on kahjuks selline näide. Luksemburg eesistujana kavatseb neid põhimõtteid aktiivselt järgida ja järgmisel nädalal teeme uue algatuse koostööks Magrebi riikidega, selleks, et koostööd teha noorte hariduse ja tööhõive parandamisel, sest just selles valdkonnas on radikaliseerumise juured, olgu siis Süürias või siis ka Magrebi enda riikides. ja tahaksin selle küsimuse juurde tagasi tulla, rääkides radikaliseerumisest see fenomen areneb nii kiirelt ja, ja levib, et see on täiesti hämmastav. mõne kuuga on, on märgata tohutuid muutusi ja seetõttu kavatseme korraldada konver-, konverentsi radikaliseerumise kohta vanglates eh, ja sel-, rääkides ka sellest, kuidas noori eh, terroriste ähm, hoida eemal radikaliseerumisest. samuti tuleb tegeleda välisvõitlejate probleemiga, kes meie ühiskonda tagasi tulevad. me tahaksime ähm, ka finantse ümber suunata selleks, et võidelda tõhusamalt äh, terrorismi vas-, äh, terrorismi vastu ka äh, kohtusüsteemi, õiguskaitsesüsteemi kaudu äh, interneti kaudu, sotsiaalvõrgustike kaudu, et ähm, ära hoida radikaliseeriva propaganda levitamine. me tahame selle propaganda vastu otsustavalt astuda oma organiseeritud meediakampaaniatega. ja kui me räägime tulirelvade kasutamisest, äh, relva salakaubandusest, siis siingi tuleb topeltpingutusi teha, vahetada informatsiooni. homme toimub eh, justiits- ja õi-, ja siseministrite mitteametlik kohtumine Luksemburgis ja loomulikult räägitakse ka seal sellest, kuidas eh, politsei ja luureametite koostööd tõhustada. daamid ja härrad saadikud, nagu ma ütlesin, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend sisejulgeoleku uuendatud strateegia elluviimine on Luksemburgi eesistumise prioriteet ja võib olla väga aktiivne ja kasulik vahend terrorismivastases võitluses. me peame otsusekindlalt reageerima eelkõige selle hädaohu juurte vastases võitluses ne, ja selles peavad kaasa lööma meie liikmesriigid, meie kodanikud, hinnates meie väärtusi, demokraatlikku süsteemi. me peame samas mitte unustama oma demokraatlikke väärtusi ja inimõigusi. tänan. suur aitäh Euroopa Komisjoni nimel, annan sõna volinik Avramopoulosele, palun aitäh, härra juhataja. austatud parlamendiliikmed Need kohutavad rünnakud, mis toimusid reedesel päeval, kahekümne kuuendal juunil Prantsusmaal, Tuneesias ja Kuveidis, samuti ka Somaalias, need näitasid meile taaskord, kuivõrd jõhkrad ja ebainimlikud on terrorismirünnakud ja terroristide käitumised komisjoni nimel tahan avaldada kaastunnet ohvrite oma, omastele ja ja väljendada oma moraalset tuge nendele riikidele, kes äh, terrorismirünnakutes äh, kannatada said ja ka kõigile teistele. me mõistame hukka väga rangelt need terrorismirünnakud ja üheskoos peame me nende ohtudega äh, tegelema. me peame oma kodanikele tagama julgeoleku ja turvalisuse lähtuvalt meie väärtustest. loomulikult äh, ohustavad meid pidevad ohud, ohvrite äh, arvud tuletavad meile seda reaalsust meelde pädevad äh, asutused äh, vastavates riikides tegelevad veel uurimisega vastavalt äh, informatsioonile, mis on kättesaadav, näitab, et Suussis ja Prantsusmaal ja Kuveidis toimunud terrorirünnakud on on olnud kohutavad rünnakud, mille eesmärks on, eesmärgiks on lihtsalt äh, hirmutada ja terroriseerida. rünnatud on äh, selliseid pehmeid äh, sihtmärke nagu usuga seotud asutusi või turismipiirkondi. austatud parlamendiliikmed, me oleme teinud liikmesriikidega koostööd et leida partnereid, kes tõesti pingutavad selle nimel, et äärmusluse vastu võidelda. oleme püüdnud äh, suurendada oma võimekust äh, nende ohtudega toime tulla. aprillikuus äh, esitas komisjon Euroopa Liidu julgeolekustrateegia ja terrorism on meie prioriteetide seas väga kõrgel kohal see on äh, oluline julgeolekuküsimus. see on seotud äh, põhiõiguste ja õigusriigi äh, põhimõtetega. tegevuskavas on mitmed meetmed, kuidas terrorismi vastu võidelda. ja oleme asunud neid meetmeid ka rakendama räägin nüüd äh, mõningatest äh, poliitiliselt olulistest äh, meetmetest. kõigepealt äärmusluse ennetamine on äärmiselt oluline. äärmus, äärmusluse teadlikustamise võrgustikid, võrgustikud on loomisjärgus ennetav element on terrorismivastases võitluses äärmiselt olulise tähe, tähtsusega. esimesest juulist loodi Europolis internetirakkerühm. selle Äh, eesmärk on äh, tuvastada äh, terrorismiga seotud mant-, materjali internetis ning reageerida võimalikult kiiresti võimalikele ohtudele. seega aasta lõpuks tuleb Euro Euroopa Komisjon ametlikult välja koostööprogrammiga interneti sektoriga ja sel moel on meil võimalik veebipõhise terrorismi Äh, propagandaga tegeleda. ning ka sotsiaalmeedias äh, levitatava äh, terrorismihohuga tegeleda. kahekümne neljandal juulil õiguskait-, toimus kohtumine õiguskaitseorganitega et toetada liikmesriike äh, piirikontrolli haldamisel äh, tuli äh, komisjon koostöös liikmesriikidega välja põhiriski indikaatorite kavaga Europol, Frontex aitavad liikmesriike nende meetmete rakendamisel ja just on tulnud välja ka piirivalve juhi, juhend. riskihaldusstrateegia osas äh, tehakse tööd, et tõhustada koostööd ja teabevahetust äh, tolli ja õiguskaitseametite vahel, et tuvastada igasugust kahtlast liikumist. terrorismi rahastamise tõkestamiseks äh, teeme Äh, koostööd äh, ka luureagentuuridega ja finantsasutustega. Äh, hiljuti vastu võetud rahapesuvastane direktiiv tegeleb just terrorismi rahastamise tõkestamisega. Euroopa julgeolekustrateegias on kirjas, et on vaja paremini kaitsta kodanikke ja ka kriitilisi elutähtsaid infrastruktuure on vaja terrorismiohu eest äh, kaitsta, selleks on tarvis äh, vahendeid ning äh, selleks on ka vajalikud meetmed rakendatud. eluliselt tähtsa taristu kaitseprogramm on loodud, et tõsta valmisolekut äh, selliste ohtudega toimetulemiseks. tsiviillennundus äh, on terroristidele üheks äh, sihtmärgiks, teeb ähm, komisjon Lennundusohutusametiga koostööd ja koostöös liikmesriikidega tegeleme riski hindamisega ka selles valdkonnas ning tuleme välja soovitustega eh, lennuettevõtetele. broneeringu infosüsteem on äärmiselt oluline eh, komponent meie eh, tegevuskavas. tahan tänada Euroopa Parlamenti teiepoolsete pingutuste eest, selle eest, et broneeringu info alane õigusakt lõpule viidi ja vastu võideti, võeti. me teeme konstruktiivset tööd, kas seadusandjad on teinud võimalikuks, et on meil seadusandlus, mis on üht, ühtviisi tõhus ja, ja samas lähtub ka andmekaitse äh, põhimõtetest. Need hiljutised rünnakud näevad, et, näitavad, et on tarvis paremat rahvusvahelist äh, koos, koostööd ja kooskõlastatust. Tuneesia rünnak äh, oli äärmiselt brutaalne, see oli see ründas äh, turismisektorit, mis on äärmiselt äh, oluline valdkond äh, sellele riigile. rünnati Tuneesia külalislahkust ja, ja sihtmärgiks olid sõbralikud suhted Euroopa Liiduga. meie peame olema Tunees, Tuneesiale toeks ja näitama siinkohal üles solidaarsust. selleks, et julgeolekut tugevdada, me peame tugevdama samas oma julgesolekut. Vardo muuseumi rünnakute järgselt kohtusin kolleegidega Tuneesias ja arutasime, kuidas Euroopa Liit saaks olla Tuneesiale abiks. on vaja teha koostööd, et ähm, radikaliseerumise algpõhjused välja juurida ja tõhustada julgeolekualaseid võimekusi. austatud parlamendiliikmed, me oleme palju viimastel kuudel teinud tööd ja oleme mitmetes valdkondades teinud edusamme, aga sellest hoolimata need hiljutised terrorirünnakud tuletavad meile meelde, et palju on veel teha ohvritele ja meie kodanikele ja partneritele oleme me seda justkui võlgu. me peame otsustavalt tegutsema äh, ka edaspidi, ühendama oma jõud ja võitlema äärmusluse ja terrorismi vastu. aitäh! ma tänan, härra volinik. ja nüüd äh, võtavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei nimel proua Monika Hoolmeier kaheks minutiks. ma tervitan nõukogu eesistujat ja volinikku, lugupeetud kolleegid. jah, hiljuti toimunud terrorirünnakud on meile näidanud, et meie vabad ühiskonnad on haavatavad ja need rünnakud on näidanud meile ka seda, et meie vahetus naabruses Lähis-Idas, Aafrika mandril ei ole mitte kunagi olnud nii palju julmust ja rahutust kui tänasel päeval ja sellepärast on väga tähtis, et me ühelt poolelt nende partneritega, kes on valmis eh, meiega koostööd tegema, eh, aitaksime neid ja sellepärast ma toetan väga seda ja tervitan seda, et nõukogu on, ka tõsiselt võtab julgeoleku teemat ja teeb seda ka järjekindlalt ja järjekindlus tähendab seda, et meil on vaja võtta meetmeid meet, mida me võib-olla ei tahaks võtta, aga paraku äh, täna on need vajalikud selleks, et kaitsta meie kodanikke. ja sellepärast on väga tähtis ka see uus instrument, PNR-süsteem, et äh, see käivitada mõttekalt, äh, et kogu Euroopas riigiüleselt ja ka koos kolmandate riikidega see süsteem meil toimima hakkaks ning meil on vaja oma välispiiridki paremini kaitsta. ja selge on see, et kõik, see on väga raske, meil on vaja eh, need varjunud eh, inimesed tuvastada, kes kaks-kolm-neli aastat eh, ei ole ennast ilmutanud ja neid ei peeta ohtlikeks, niinimetatud äh, magavad eh, agendid, kes siis eh, ühel hetkel panevad toime hirmutegusid, nii et meil on vaja need tuvastada ja on vaja ka radikaliseeritud terroristide võrgustikud hävitada. jah, radik-, radikaalsed islamistid kasutavad ära inimesi oma eesmärkidel, kaasavad oma võrgustikke ja tuleb nende võrgustike vastu võidelda kõikide vahenditega, mis õigusriigi käsutuses on. ma tänan ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna saadik Tatjana Fajon. terroristlični napadi so ma tänan. terroristlikud rünnakud on vapustanud Euroopat ja kindlasti on vaja kõik selline tegevus hukka mõista, see ja tugineda seejuures nendele väärtustele, mis on meil ühised, vabadus, tolerantsus. sotsiaaldemokraadid rõhutavad, kuivõrd tähtis on julgeolekut tugevdada, aga samas on vaja ka mõista neid sotsiaalseid juuri, mis terrorismil on ning terrorismi juured just kolmandatest riikides on konfliktid, sõjad ja ei saa öelda, et kõik terroris-, terroriaktid pandaks toime usulistel põhjustel. terroristid ka kinnitavad kanda seal, kus on ähm, inimeste vahel äh, usaldamatus, kus on olukord ebakindel ja et meie noored ei läheks Süüriasse, Iraaki, on meil vaja paremat haridusprogramme. nüüd PNR, eh, jah, see võib olla üks instrument, mida meil on kindlasti vaja, aga me ei tohi kehtestada selliseid meetmeid, mis igas eh, lennureisijas näeb potentsiaalset terroristi, sest kui hirm hakkab valitsema Euroopas, siis on terroristid juba võitnud. jah, meie või relv võitluses terrorismi, radikalismi, ekstremismi vastu on sõnavabadus, inimeste väärikus ja see peab võidutsema viha ja hirmu üle ma tänan ja nüüd ECR-i nimel härra Tänak. ma tänan Moshe Kuveidis, Prantsusmaal, Tehas ja äh, Tuneesias äh, rand. jah, kõik need terrorismiaktide toimepanijad olid seotud ISISega, selle mürgise ideoloogiaga. üks aasta hiljem äh, Äh, pärast tema ilmumist on ISIS muutunud üha tugevamaks äh, Lähis-Idas. pärast seda, kui me Kobane äh, vabastamist tähestasime, siis päev hiljem kakssada viiskümmend tsiviilelanikku surmas ISIS kättemaksuks, paljud neist olid lapsed see näitab, et islamiriik on Süürias ja Iraagis suutnud kanna kinnitada ja me e, oleme Al-Qaeda tüüpi e, rünnakuid varasemal ajal näinud. E, nüüd ISIS on veelgi jõhkram surmakultuse mudel ja terrorismirünnakud on suunatud uskude vastu, inimeste vastu, vähemuste vastu ja rünnatakse mitte Äh, niivõrd riike, kuivõrd rünnatakse just üksikisikuid. nii et meie peame väga valvsaks jääma siin Euroopas ja ära hoidma värbamise ja radikaliseerimise Euroopast ja meil on vaja ka julgeolekumeetmeid tugevdada, nagu näiteks PNR lennunduses ja parem internetiseire terrorismi ohtude tuvastamiseks ning meil on vaja ISISe vastu kõikjal võidelda, eriti Süürias, Iraagis ja Liibüas. Thank you suur tänu. härra Tänok, kas te olete valmis vastu võtma härra Jakob Tšitšilt sinise kaardi küsimuse? jah. tege flow please. suur tänu et nõustusite vastama minu küsimusele. mina tahtsin küsima, kas te olete nõus minuga, et üks riike, mis on väga ohtlikus olukorras Euroopas, on praegu Bosnia-Hertsegoviina kus on väga palju moslemeid, eh, keda eh, tihtipeale on terroristid eh, sihikule võtnud, et need värvata. kas te ei arva, et meie Euroopa Liidus peaksime ka väga tundlikult suht-, muutma olukorda Bosnia-Hertsegoviinis, aitama nende julgeolekuorganeid. ma tänan. jah, ma olen väga huvitatud Lääne-Balkanist, olen olnud Montenegro raportööriks ja väga tähelepanelikult jälginud, mis seal toimub ja variraportöör Bosnia-Hertsegoviina küsimuses, jah, kõik Lääne-Balkani riikide moslemi vähemused, eriti Kosovos, Albaanias, Makedoonias ja Bosnia-Hertsegoviinas eh, te-, tõesti on suure radikaliseerumise ohuga ja mitusada on praegu võitlemas ISISe poolel Iraagis ja Süürias ja see on tõsine probleem. liikmesriigid teavad seda, NATO võtab ka seda väga tõsiselt ja kõik tuleb teha selleks, et selline liikumine ära hoida, see on tõesti suur julgeolekuoht selles piirkonnas. Thank you. On behalf ALDE Group Alde nimel annan sõna nüüd järgmisele kõneleja Maura Brandiran, palun. härra juhataja, kahekümne kuuenda juuni rünnakutes hukkus rohkem kui kuuskümmend inimest, nende hulgas ka Euroopa Liidu kodanikke, kes otseselt tapeti Tuneesia rannikutel, rannikul Need on äärmusluse ja viharünnakud, mida varem ei ole eh, esinenud sellises ulatuses, me oleme sunnitud selle reaalsusega praegu leppima ja me pea, teame, et eh, meid rünnatakse taas, eriti neid eh, riike nagu Tuneesia, kes üritavad liiguda demokraatia suunal, äärmuslused üritavad nende stabiilsust ohustada siin täiskogus on räägitud ka sellest, et olukord Põhja-Aafrikas on äh, meie välispoliitika seisukohalt äärmiselt oluline. Äh, pärast Vardo muuseumi rünnakuid hakkasime me märkama, kuivõrd oluline see on, kuivõrd tähtis on, et Euroopa Liit kõikide oma vahenditega võitleks terrorismi vastu äh, Põhja-Aafrikas ja et oldaks igal moel abiks Marokole, Alžeeriale ja Tuneesiale siin on olnud ähm, väga palju äh, öeldud ka siinsetes debattides, aga mida me oleme teinud ja saavutanud? Äh, muutused majanduslikus ja finantsabis, sellest ei piisa. ma rõhutan, et on äärmiselt oluline äh, mitte ainult rääkida siin kõlavaid sõnu, vaid peame teadlikult mõtlema sellele, et et eh, me ei tohi lubada ebastabiilsust eh, Lõuna-Euroopa piiride, me ei saa lasta käest Tuneesiat eh, ja sest et muidu see toob need ohud meie ukse lähe, äärde. naabruspoliitika raames me peame ühiselt tegutsema ohutuse tagamisel meie piiridel me peame toitava, toetama neid riike, kes meie abi vajavad ja ma kordan taaskord, et väga sageli me jõuame kohale liiga hilja, aitäh. On behalf uh, GUE NGL Group. GUE ja NGL-i e nimel nüüd kolleeg Ernst suur tänu, need, suur tänu, need kohutavad äh, sündmused viimastel päeval tõesti on, rõhuvad kõiki sügavalt ja puudutavad sügavalt mind samuti, aga me oleme juba väga palju rääkinud sel teemalt, aga samas mitte midagi ei ole muutunud. Äh, jah, räägitakse rohkem valvest, relvadest, rohkem suuremast repressiivsusest, aga tulemusi ei ole see kõik andnud ja kuidas siis nendest riikidest, kus tegutsevad terroristid, kuidas on nii, et neid seal toetakse, kuidas nüüd seda toetust ära hoida, seda toetust õõnestada, kuidas demokraatlikud protsessid nendes riikides käivitada? jah, kui me olime Iraagis, siis äh, ka küsisime, miks ISIS on nii edukas Äh, näib, et osa elanikkonnast toetab seda ja ma ei unusta mitte kunagi ja ma ütlesin ka juba, kui meile üks piiskop seal ütles, meil ei ole vaja relvi, vaid meil on vaja toetust ja toetust lepituse jaoks sunniitidega elanikkonna unna, hulgas loomulikult mitte terroristide hulgas, vaid elanikkonna hulgas, nii et meil on vaja ausat äh, arutelu põhjuste üle, miks noored mehed öö, äh, jah, näevad oma ideaale terrorismiaktides. jah, aga siin on midagi vajaka meie eh, elus, kui meie noored lähevad sinna terrorismiaktides osalema. nii et tuleb küsida, eh, kus on meie vajakajäämised, meie puudused, mida saab veel ära teha ning eh, jah, see PNR süsteem paraku meid mitte üks millimeeter selles edasi ei vii ja me ei peaks sellega oma jõudu raiskama suur aitäh. järgmiselt Alde nimel Paul Natal, palun. president, volinik. kaks nädalat äh, tagasi ma äh, juba hoiatasin, et terroriakte tuleb veel, ainult me ei tea, millal ja kus. Äh, tuleb välja, et me jäämegi hiljaks Prantsusmaa, kakskümmend kaheksa hukkunut Tuneesias, Portaganduis ja ähm, Moshe rünnak Kuveidis. mida oli neil, neil rünnakutel ühist? mõned arvavad, et see, mida ma ütlen, on poliitiliselt ebakorrektne, aga peab ütlema siiski, et need terrorirünnakud pandi islami nimel toime minu koduriigis öeldakse, et nendel terrorirünnakutel ei ole midagi islamiga ühist, aga see on naeruväärne. aga ka ohtlik, väga ohtlik, et terroristid saavad oma äh, koledaid tegusid äh, islami äh, pühakirja nimel toime panna ja siis öeldakse, et islamil sellega ei ole midagi pistmist, aga me, see on sama, kui me ütleme, et et katoliku kirikul ja inkvisitsioonil ei olnud midagi ühist. me peame probleemide juurteni jõudma. see küsimus ei ole seotud ainult ähm, halva, halva e, haridusega, see on seotud ka tagurliku Koraani tõlgendusega. kui me selle unustame, siis me lihtsalt aktiivselt äh, toetamegi äh, sellist radikaliseerumist, homofoobia ja, ja muud sellised küsimused, nendest me räägime, aga unustame ära relvasalakauba, kaubast, kaubanduse äh, Saudi Araabia, Katari aitab juba sellisest käitumisest, sellepärast et äh, vastasel korral ootab meid ees tsivilisatsioonide koktupõrge äh, sel, veel sellel sajandil ja me teame, et need lahingud, mis toimuvad Lähis-Idas praegu, võivad ka Euroopa linnatänavatele jõuda. daamid ja härrad, meil on kohustus äh, anda oma järeltulijatele üle stabiilne, turvaline ühiskond, mitte selline ühiskond, kus äh, naine on ainult äh, pool sellest väärt, mis on mees, äh, mitte selline ühiskond, kus uskmatuid peetakse teise klassi kodanikeks. ajalugu vaatab meie poole. meie liberaalsed lääne demokraatiad ei saa toetada midagi, mis on tume tundmatu ja ohtlik. meil ei ole enam valikuid, me peame tegutsema. me peame seda tegema oma laste nimel, tänan. Uh, thank you. suur aitäh. järgmiseks annan sõna fraktsiooni ENF nimel kolleegile Borghezio. aitäh. kas tõesti tahetakse nende häguste meetmetega terrorismi vastu võidelda? me ei räägi siin ebaseadusliku rände ja terrorismi vastasest seadust, aga Eurojusti president tunnistab seda ja ütleb, et selline salajane inimkaubitsemine äh, on äh, ISISe äh, viis, kuidas äh, ennast rahastada. imaamid mošeedes ülistavad ka sellist terrorismi. tuleks kõik äärmuslikud mošeed sulgeda, absoluutselt kõik ja ka need, mis asuvad meie ter-, ter territooriumil, nagu Tuneesias tehakse. pärast Charlie Hebdo rünnakuid toimus arutelu ja, ja keegi ei rääkinud siin islamifoobia tekitamisest, siin on selline masohhistlik lähenemine mis äh, toidab äh, äärmusislamismi äh, ja aitab neil edasi liikuda. Neile tuleb tõtt öelda. me võitleme süsteemi vastu, kes äh, süsteemselt ründavad terrorismi ja õhu oh,, hirmu abil ja tahavad šariaadi seadust kehtestada ja seda ka Euroopas, aitäh uh,! aitäh, härra Borghezio! järgmiseks äh, saadik Bruno Kolnis, palun! härra president, terrorismil on kolm põhjust, mis meist sõltuvad, esimeseks püüe Ähm, autoritaarseid äh, ilmalikke äh, režiime ähm, äh, hävitada. ma räägin Iraagist, Liibüast, Süüriast isegi. Ähm, seda on tehtud diplomaatiliste manipulatsioonide kaudu. Destru-, hävitav sõda on äsitanud lääne ida vastu ja nüüd tõesti teiseks agressiivne religiooni mittetundmine. paljud äh, sektandid arvavad, et äh, sõda on täiesti seaduslik äh, vahend Euroopa Liidu laiendamiseks ja ähm, arvatakse, et kõik vahendid sobivad, isegi kõige hullemad ja kolmas element, kontrollimatu massiivne immigratsioon noored, kes on juurdeta, Euroopa vananeb, ideaalid ei ole enam meie, meie programm, meie programm on materialism, seksuaalsed hälbed ja meie tsivilisatsiooni väärtused on unustatud, terrorism toitub sellest ja ise me aitame sellele kaasa suur aitäh. järgmiseks annan sõna Roberto Metsolale. suur aitäh. Euroopa ja maailm on elanud juba mõnda aega terrorismiohu varjus. kümme aastat on muutunud selles, möödunud sellest, kui Londoni terroriaktid toime pandi mõni kuu tagasi juhtus Charlie Hebdo eh, ja peale seda veel mitu rünnakut. Eh, Prantsusmaa, Tuneesia, Kuveit eh, ja muide, Boko Haram pani mõni tund tagasi Nigeerias toime rünnakuid. me peame midagi tegema, et terrorism peatada kuuskümmend kuus inimest pandi Tuneesias, Kuveidis ja Prantsusmaal samaaegselt said surma, kuuskümmend kuus inimest. ja tahaksin öelda, et ähm, terrorismi ohul ei ole regiooni, ei ole piire, kõige hirmsamaid kuritegusid pannakse toime äh, islamiriigi poolt ja öelgem ausalt, ehm, tegemist on mõttetu, lõppematu vägivalla nõiaringiga, sellel ei ole midagi tegemist islami regio-, religiooniga. me peame toetama ohvreid. Tuneesias nägime kuidas tärkas Araabia kevad, nüüd on seal erakorraline olukord, Al-Shabaab, ISIS peavad rünnakuid peaaegu iga päev äh, Tuneesias, Nigeerias, Somaalias meil on mitmeid otsuseid tehtud, kui need otsused tuleb ellu viia, Euroopa Liit peab oma terrorismivastase kokkuleppega nüüd edasi minema, me peame õigustikku parandama, samuti paremini rakendama broneeringu infot puudutavat õigustikku. meie parlament peab saatma välja sellise tugeva sõnumi, et meie ei lase ennast heidutada. tänan. Äh, suur aitäh. Äh, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust äh, härra Le Bretonilt? palun esitage oma küsimus. suur aitäh, äh, kallis kolleeg, et te nõustusite vastama minu küsimusele, te rääkisite äh, terrorismist, tõite näiteid Prantsusmaast, äh, ütlesite, et on vaja terrorismi vastu võidelda, on vaja terrorismivastase võitluse kokkulepe sõlmida kuid ähm, lisaks broneeringu infole, millest te kõnelesite, ei ole ta midagi konkreetset välja pakkunud. mind see häirib, sellepärast et mina ei usu, et PNR-süsteem, äh, lennureisijate kontroll aitaks meid. see ei ole asjakohane vahend, aga kas teil on veel mingeid konkreetseid ettepanekuid terrorismivastaseks võitluseks? suur aitäh teile selle küsimuse eest. ma ei saa päris nõustuda teiega, kui te ütlete, et PNR meetmeid ei saa kasutada terrorismivastases võitluses. Need, kes meie julgeolekut ohustavad, nende puhul tuleb arutada erinevaid meetmeid ja nendest tuleb kokkuleppele jõuda lähipäevadel. me peame terrorismivastase võitle, võitluse koordinaatori pädevust suurendama me peame ühendama oma jõud, tõhustama koostööd politseioperatsioonide puhul liikmesriikide vahel ja, ja kokkuleppele jõudma ka institutsioonide vahel. suur aitäh ja järgmiseks annan sõna proua Silvi Guillaume'ile. palun. Iser, Tuneesia, Kuveit, Somaalia mõne tunni jooksul äh, pandi mitu rünnakut toime ja sellised äh, veretööd äh, jätkuvad, see on tohutu oht ja me peame midagi õppima nendest eelnevatest rünnakutest. tekkinud täiesti psühhoos nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel tasandil. meie vastupidavusvõime on, on muutunud hapraks ühest küljest on tegemist sotsiaalmajanduslike põhjustega, teisest küljest geopoliitiliste põhjustega ja need on ülemaailmsed ja praegune kriis areneb edasi, seetõttu on vaja Euroopa julgeoleku ja õigusmeetmeid ja me peame ka läbi mõtlema, milliseid meetmeid kasutavad džihadistid internetis, mis võimaldavad igale liikmesriigi territooriumile jõuda jah, meil on vaja eh, ka eh, finantsvooge, mis aitavad terroriste tõkestada. me peame eh, olemasolevaid instrumente palju paremini ära kasutama selleks, et takistada džihadistide liikumist Schengeni territooriumil kõik lahendused ei ole ainult repressiivsed, meil on vaja preventiivseid vahendeid, näiteks vältida marginaliseerumist, sotsiaalset eraldatust, haridust, Äh, kvaliteetset haridust. see on radikaliseerumise vältimiseks väga oluline. komisjon just rääkis julgeolekustrateegiast, noorte kaasamine, äh, religioonide vaheline dialoog, kõigel sellel on oma koht radikaliseerumise vältimisel. suur aitäh teile, äh, proua Guillaume. ja järgmiseks ECR-i nimel kolleeg Teemesmaaker palun. op 26 eh, juuni sloeg het kwaad toe in Tunesië. ma täna, kahekümne kuuendal juunil Kuveidis, Tuneesias eh,, Prantsusmaal leidsid aset hirmurünnakud eh, ja mitte mingil juhul me ei tohi lubada, et et eh, see meid kallutaks. Tuneesia on riik, eh, kus algas Araabia kevad, aga nüüd on ühiskond palju hapram, kui ta varem oli, nad kaotavad turistid aga turism on väga tähtis eh, sissetulekuallikas Tuneesia, neil on vaja tulevikku ja selle nimel me peame töötama jah, meil oleks vaja mõelda Marshalli plaani peale e, ja regionaalse koostöö peale võitlemaks ebastabiilsuse vastu. ei tohi lasta seal tekkida uuel Liibüal. Äh. suur aitäh teile, järgmiseks Pranatali Kriisbeck, üks minut terrorismiohu ees peame ühendama oma jõud mitte ainult sõnades, vaid ka kõikides meetmetes, kõikides äh, vahendites, me peame kaitsma oma väärtusi, oma kodanikke ja äh, ära hoidma need kohutavad terroriaktid, äh, ähm, mis halvavad meie ühiskonna. me peame olema väga otsusekindlad ja jäigad terrorismi vastu me kaitseme oma demokraatiat, radikaliseerumise ennetamine, terrorivõrgustike jälgimine, propaganda jälgimine, mis ohustab noori, võitlus relvakaubandusega, kõik see on väga oluline, nii nagu siin eesistuja ka nimetas. me peame oma jõud ühendama eelkõige koordineerides infovahetust, infovahetust tuleb tõhustada äh,, ja tuleb lausa kohustuslikuks teha, optimeerides Europoli tööd ning luues Euroopa PNR-süsteemi, mis oleks äh, tõhus vahend. samuti tuleb kohustuslikuks näiteks äh, hoiatuste edastamise äh, terrorismi kahtluse puhul ja samuti tuleb ühist poliitikat paremini ellu viia, nii et kaitsta oma kodanikke. tänan. Merci beaucoup suur aitäh teile. härra Monte Georg Maier, ainult halb minut, mitte sõna. ja tänke, härra president. härra Maier, palun aitäh, härra president, see on tõesti väga, tõesti väga hirmutav ja me ei pea üldse vaatama kaugele minevikku selleks, et äh, väga suuri muutusi oma ühiskonnas äh, näha. Tuneesia, Prantsusmaa, jälle Prantsusmaa, Kuveit ja mina olen pärit Graatsi linnast Austrias, kus äh, kolm nädalat tagasi samuti toimus rünnakus, hukkus kolm inimest, neliteist inimest äh, sai vigastada ja teada ei ole, kas tegemist oli radikaalse islamistiga või, või mitte. kui need äh, rünnakud jõuavad nii lähedale, siis on, ollakse täiesti eriliselt äh, vapustatud ja eriti vapustatud oleme siis, kui meie oleme aastaid hoiatanud selle eest, et radikaalne islam äh, ei kohku tagasi atentaatide läbiviimise eest Euroopas. me oleme aastaid hoiatanud selle eest, et islami radikalism on juba meie ke ühiskondade keskmes ja me loeme kogu aeg meediakanalitest, et tegemist on üksikute inimestega, üksikvõitlejatega ja mulle tundub, et meil on tegemist üksikvõitlejatest armeega, lugupeetud kolleegid, ja me teame, et IS pagulaste laine abil eh, si sihipäraselt toob äh, pagu-, äh, võitlejaid Euroopasse, on kolm äh, marsruuti, kõige ohtlikum on üle Bulgaaria võltsitud passidega ja need inimesed kasutavad võltsitud Euroopa Liidu passe. järgmine äh, lahinguväli on Euroopa, see on pealkiri ajalehest äh, Die Welt ja see terrorismi probleem on asi, mille me oleme ise siia importinud äh, Euroopa Liidu valitsuste äh, tegematajätmiste tõttu ja see on suurim probleem, millega me järgnevatel aastatel hakkame tegelema, aitäh. Uh, Deputy uh, Jaad Batten. ja sõna uh, härra Battenil. kaks minutit, palun um,. Paul... minu kolleeg Paul Nadžal ütles mõni hetk tagasi uh, palju asju ära Ähm, mida ma tahtsin ka mainida ja millega ma täiesti nõus olen. see oht, millega me kõik äh, siin läänemaailmas äh, silmitsi oleme, mitte ainult läänemaailmas, äh, tuleneb fundamentalistlikust islamismist. terroristid ja ekstremistid jagavad ühte sarnast joont. Nad kõik loevad sama raamatut nimega Koraan ja seal on sellised asjad kirjas nagu tapke uskumatuid, kus iganes te neid kohtate, äh, sõdige uskumatute vastu, ähm, külvake hirmu uskumatute seas ja mõned inimesed võtavad seda sõna-sõnalt. meie juhid on meile öelnud, et islam on rahu ja armastuse religioon, kuid probleem seisneb selles, et äh, tegemist on vastuolulise lollusega probleem seisneb selles, et ekstremistid ja fundamentalistid valivad välja need asjad, mis neile meeldivad, selleks, et oma verejaanu rahuldada ja siis eh, ihalevad seitsmekümne kahe eh, neitsi järele paradiisis, mitte keegi ei ole muidugi tagasi tulnud, et seda pärast kinnitada. Eh, läänemaailma liberaalsed demokraatiad peavad ütlema selgelt, välja selle, et ekstremistlikul äh, islamismil ei ole kohta äh, lääne ühiskonnas. igapäevaselt me äh, näeme mõõdukaid rahumeelseid moslemeid, nendes ei ole probleeme ja me peame toetama neid inimesi ekstremistidele neid vastandades ja kõik propaganda äh, tegijad teavad, kui oluline on sõnavõim, kui kontrollida sõnu, siis on võimalik kontrollida seda, mida eh, nende vastased arvavad ja mõtlevad eh, judaism on juutide usk, budaism on eh, budistide usk ja nüüd räägitakse islamist kui Allahi tahtest. ei, see on inimese looming Äh, hakkame nimetama seda ähm, usku nii nagu mõnekümned aastad tagasi muhamedanismiks, äh, see on Muhamedi isikukuultus, olgem äh, selgesõnaliselt öeldes, et me ei ole selle ähm, äh, ideoloogiaga nõus ja toetage neid äh, mõõdukaid äh, islamiste, kes soovivad elada äh, kaasaegses lääne ühiskonnas, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kor-, kolleeg Jimenez Becerril Varro, palun. Senor presidente eh.... jah, suur aitäh, lugupeetud president. esimesed minupoolsed sõnad on suunatud ohvritele ja nendele, kelle nimel ma siin tööd teen. väga paljud siin kojas äh, Äh, mõtlevad terrorismile ainult siis, äh, kui toimub rünnak ja kui emotsioonid maha raugevad, äh, siis see unustatakse. seda ohtu on väga pikalt alahinnatud, kuid nüüd on see muutunud millekski nii tõsiseks meie ühiskonnas, et meid terroriseeritakse ja see ongi terroristide võit. Nad tapavad ühe inimese selleks, et kõigis teistes hirmu külvata. me ei tohi lõpetada Pariisi, Londonisse või Tuneesiasse reisimist ainult just äh, sellepärast, et terrorismid tahavad äh, meile valu valmistada, kui me loobume sellest äh, tegevusest, siis nemad võidavad. mina tervitan seda, et Luksemburgi eesistujana leiab, et terrorismivastane võitlus on üks nende prioriteetidest. mina loodan, et julgeoleku tegevuskava hõlmab ka kaitsemehhanisme, sellepärast et see on parim viis, kuidas võidelda nendega, kes tahavad meid tappa ja kes tahavad õnnestada meie õigust elule meie ühiskond, mis tugineb jagatud väärtustel, ei tagane iialgi pommide, nugade ja relvade ees äh, Ehm, me peame võitlema eh, ohvrite nimel, sellepärast et me kaitseme eurooplaste väärtust, eh, väärikust, eurooplased ei eh, loobu kunagi oma vabadusest ja ma kut-, tuletan paljudele siin kojas meelde, et vabadust ei tohi alati julgeolekuga segi ajada, suur aitäh ja nüüd saab sõna ähm, proua Diana Dodds. jaa, palun. Teil on õigus esitada sinise kaardi küsimus, palun. jaa, suur aitäh ma tahaksin tänada austatud saadikut äh, öeldud sõnade eest ja eriti selle eest, et ta on teinud tööd äh, terrorismi ohvritega. kas ta on minuga nõus, et me peame äh, kaitsma terrorismi ohvreid ja tagama selle, et see koda siin ka eristaks selgelt ja seadusraamistikus neid, kes viivad läbi kohutavaid terrorismi ohvri, äh, terrorismirünnakuid ja äh, eristatakse siis neid ja nende terrorismirünnakute ohvreid, aitäh. ja loomulikult suur aitäh selle küsimuse eest, jah, loomulikult äh, ma usun, et praegu on kätte jõudnud õige aeg selleks, et meil oleks äh, seadusandlus äh, terroristlike rünnakute ohvrite õiguste küsimuses. inimene, kes on ohvriks langenud, on erinev inimesest, kes on nad ohvriks muutnud ja me ei räägi mitte ainult islamiterrorismist sellega seoses, vaid ka näiteks ETA puhul me ei tohiks mitte kunagi unustada ära ohvreid. me peame väga selgelt kontseptsioonid paika panema ja meie jaoks on väga selge ähm, ohvrite ja äh, kurjategijate erisus, aga see ei ole alati kõigile selge. terrorismi ohvreid tuleb äh, piisavalt kaitsta, need on kodanikuühiskonna esindajad ju, suur aitäh. ja nüüd kolleeg Joosep äh, Weidenholzer, üks minut palun. Micro, please. Äh, leider häufen sich kahjuks selliseid äh, sündmusi, et me mälestame terrorirünnakute äh, süütuid ohvreid äh, ja see on väga hirmutav. ma arv-, kardan, et tegemist ei ole viimase korraga, vaid äh, sellised sündmused korduvad, me saame ainult äh, loota, et äh, intervalle on võimalik pikendada. see tre-, vaenlane, kes meid ähvardab, on väga halb vaenlane, ta on tsivilisatsiooni vastu, vabaduse, isikuvabaduse, usuvabaduse, arvamuste vabaduse, selle vastu, kuidas me tahame oma elu elada. me peame äh, selle vaenlase vastu võitlema kõigi vajalike vahenditega, tarkuse, otsustavusega ja proaktiivselt. me peame tegema tööd deradikaliseerimise nimel, me peame uurima neid äh, keskkondi, me peame kõrvaldama need biotoobid, tegelema nende põhjustega, miks inimesed nende terroristide äh, püünispaeltesse satuvad. me peame selle võitluse võitma, aitäh! aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna Timothy Kirkhope üheks minutiks. austatud president ma olen nõus sellega, mida siin on juba öelnud kohutavate Tuneesias toimunud rünnakutega seoses ja see juhib meie tähelepanu inimeste haavatavusele äh, üle kogu maailma. Ähm, inimesed on haavatavad terroristide käes, Austraalia, äh, Prantsusmaa, Tuneesia ja Ühendkuningriigi rünnakud on näidanud, et me oleme üle kogu maailma äh, haavatavad. see ei ole hirmu külvamine, see on reaalsus. selge on see, et Euroopa Liit ei saa tegutseda vaakumis ja see kõik laieneb kaugemale meie piiridest. oluline on teha Euroopa samal vahel koostööd, aga samas on väga tähtis ka see, et me teeksime koostööd kolmandate riikidega selleks, et tagada üleilmne julgeolek. ja loomulikult on meil vaja tõhusat strateegiat selleks, et seista vastu radikaliseerumisele ja infovahet, infot on ka vaja vahetada. Tuneesia nagu teisedki Euroopa riigid ähm, ei saa äh, üksinda selle ohu vastu astuda, ta vajab meie abi. Äh, meil on vaja üleilmset äh, ühtset strateegiat selleks, et võidelda terrorismi ja ISISe vastu suur aitäh! ja järgmisena saab sõna kolleeg Pagaso Tundundra. suur aitäh! võitlus islamistliku terrorismi vastu on peamine kahekümne esimese sajandi eesmärk. loomulikult on oluline kaitsta ohvreid ja nende legitiimsust tõhusalt. argumentid, mida kasutatakse, on ääretult olulised, samamoodi nagu ka õiguslikud vahendid. ei ole ühtegi täiesti turvalist piiri siin üleilmastuvas maailmas ja me räägime siin üleilmsest nähtusest. me peame kaitsma neid kodanikke, kes soovivad olla vabad ja me peame seda ka välja ütlema. loomulikult on meil vaja äh, julgeid juhte. meie peame omalt poolt siin Euroopas demokraatiaid konsolideerima, see on ääretult oluline geostrateegiliselt äh, mõnikord äh, moodustatakse liite nende juhtide vahel, kes ei ole väga demokraatlikud äh, ja see näib olevat tõhus, kuid see on tõhus ainult lühiajaliselt. ma tõesti loo-, usun, et see, mis siin praegu kaalul on, on meie kõigi jaoks otsustava tähtsusega. suur aitäh ja kolleeg Mattea, palun. suur aitäh. meie vaenlast ei ole lihtne kindlaks määrata. meie vaenlane on etteennustamatu tal ei ole konkreetset nägu ja äh, ta ei allu aja- ja ruumireeglitele. Äh, ta võib äh, rünnakuid korraldada töökohtades, randades, tehastes, ta külvab hirmu. meie vaenlane kaitseb kontseptsiooni, mis ütleb, et usk peaks domineerima äh, iga eluvaldkonda ja uskumatuid tuleb karistada äh, hiljutised rünnakud Tuneesias, Somaalias, Kuveidis ja Prantsusmaal ähm, on aset leidnud ja nende äh, rünnakute koordineeritus ulatuse tase ei ole võib-olla kõige olulisem, me peame nüüd pühenduma äh, konkreetsetele eesmärkidele ja tegevustele, see ei ole lihtne, ma tean seda, aga kui me räägime praktikas äh, meetmete ellurakendamiseks selleks, et võidelda äh, džihadistliku terrorismiga, äh, jääme me kinni aruteludesse ja sageli me ei jõua järeldusteni radikalismivastane võitlus, propagandavastane võitlus, terrorismi rahastajate vastu võitlemine, need on teemad, millega tuleks tegeleda mm, sagedamalt, meil on vaja konkreetseid äh, Äh, tulemusi, ma äh, tsiteerin just Nobeli preemia laureaati, äh, terrorismi võit võidu võti liitub demokraatias demo,, rohkem vabadust ja rohkem demokraatiat nendele riikidele on vaja, aitäh. Eh, aitäh ja nüüd saab sõna härra Vioti kaheks minutiks. aitäh, härra president. Euroopa Liit tekkis selleks, et olla rahujõud terrori ja hävituse vastu nii oma piirides kui väljaspool oma piire. Need väljakutsed, millega me silmitsi seisame, panevad selle kõik ohtu ja liikmesriigid peavad võtma vastu otsuseid, otsuseid, mis puudutavad ka meie naaberriike ja mis on seotud meie välispoliitikaga. me peame planeerima ühistegevusi kogu Euroopa Liidu jaoks, me peame julgeole-, me peame julgeoleku eh, vahendeid suurendama, meil on vaja teabevahetust, meil on vaja sotsiaalse kaasamise poliitikat ning me peame võitlema viha vastu, sest viha tekitab neid draamasid, mida me oleme näinud viimastel nädalatel Prantsusmaal, Kuveidis ja mujal. me peame loobuma sellest loogikast, et me saame e-, e-, teostada järelevalvet ja karistada, meil on kohustus äh, kohustused äh, inimeste ees äh, ka väljaspool Euroopa Liitu, me peame nägema, et äh, see julgeoleku kontseptsioon ei tähe-, ei tohi tähendada seda, et me õõnestame demokraatlikke reegleid. oluline on kutsuda ka meie parlamenti üles tegutsema võimalikult aktiivselt ja kõrge esindaja proua Mogherini äh, peab samuti aktiivselt osalema selles võitluses, see on kõige parem võimalus äh, selle terrorismi vastu võidelda. aitäh ja nüüd saab sõna härra Piotrovski üheks minutiks. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad õudusega oleme näinud äh, neid kohutavaid terroristlikke rünnakuid IS-i e rünn-, liider tunnistas, et nemad äh, panid toime need rünnakud ja ütles, et Al-Qaeda on liiga tihti olnud patsifistlik. see on, need rünnakud on tabanud ka turiste, kus äh, hukkusid peaaegu nelikümmend turi-, inimest ja ja ohvreid on isegi, ohvritel on isegi pea kohati maha löönud, brand, nagu brand, juhtus Prantsusmaal. see mis toimunud on, on olnud ka Euroopa Liidu poliitika tulemus. keeldutud on äh, toetamast USA-d ja terrorismivastast võitlust ning seda on ähm, äh, takistatud isegi kummaliste uurimiskomiteede kaudu, isegi siin äh, kojas. see, see nõi-, käivitati nõiajaht, kaitsti terroriste ähm,, kasutades selleks inimõigusi vaja on äh, otsustavat muutust selles ekslikus poliitikas, see on väga oluline selleks, et äh, võidelda terrorismi vastu Euroopa kodanike huvides. aitäh ja nüüd saab sõna härra Postinaru. aitäh, aitäh äh, teie mm, püüdluste eest rumeenia keelt rääkida, olen tõesti tänulik cincisprezece ani modificări considerabile atât în ce privește structura organizațională obiectivele. mis puudutab terroristlike võitlejate värbamist ja terrorismi toimumist, siis me peame kõik välja selgitama, sellega võitlema. terroristlik seotud tegevused selles kontekstis on tõeliseks suureks horisontaalseks ohuks, piiriüleseks ohuks, mis järjest suureneb. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses registreerisime sada, algusest peale oleme registreerinud sada kolmkümmend kaheksa terroristlikku rünnakut ja ainuüksi juunikuus kuus tükki ning äh, neid ei ole toime pannud mitte ainult ISIS, Al-Shabaab ja teised ähm, tuntud terroristlikud rühmitused, vaid ka üksikud terroristid, üksikud hundid, kes äh, toimivad, tegutsevad omaette. Äh, rünnakud ja E-, Egiptuses, e-, Somaalias, Kuveidis ja mujal ei ole olnud suunatud mitte ainult rahvarohkete ja turismiga seotud kohtade vastu ja samal ajal on üritatud e, rünnata ka korrakaitsejõude selleks, et destabiliseerida neid riike, selleks, et destabiliseerida kohaliku, kohalike elanike usaldust äh, riikide vastu ja avaliku arvamuse usaldust äh, nende riikide vastu. see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid need, äh, need rünnakud, mis on toimunud juunis Prantsusmaal ja Austrias, tulevad, toovad meile selle fakti meelde, meil on vaja rohkem koordineerimist Euroopa riikide vahel selleks, et vastu astuda sellele ohule, meil on vaja äh, strateegiliste eesmärkide elluviimist, mis tulenevad Euroopa Liidu terrorismivastasest strateegiast ning veebruarikuus toimunud ülemkogul tuletati meile seda meelde, sama korrati üle ka juuni ülemkogul ning kõrge esindaja peab meile kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks välja pakkuma kogu Euroopa Liidu jaoks sellise strateegia. Astrid Kahn, kaks ja pool minutit, palun aitäh, härra president. julgeolek Euroopas ja selle naabruses on iga päev ohus. viimased terrorismi rünnakud on saanud palju tähelepanu ja jällegi näeme, et terrorismid on halastamatud, nad ei tee vahet, nad on tänapäeva bandiidid, kes tapavad nii moslemeid kui mittemuslimeid. viimastel nädalatel tapsid nad turiste Tuniis, Tuneesias Siinai ähm, poolel Karachis bussireisijaid, ähm, Kuveidis palvetajaid äh, ja ähm, ka Prantsusmaal oli ohvreid. see statistika näitab meile, et võitlus ekstremismi vastu globaalselt ja Euroopas ei ole sugugi läbi, aga on ka häid uudiseid, muslimimaailm asub kindlalt vastu ekstremismile mida viiakse läbi islami nimel. Euroopa Liit peaks toetama taolisi jõupingutusi, äh, mida teevad partnervalitsused nagu ka tavakodanikud, aga pikaajalised äh, äh, lahendused seisnevad aluspõhjuste väljajuurimisel, tuleb saavutada ähm, põhjalik ja jätkusuutlik rahu Lähis-Idas, tuleb võita sõda ekstremismi vastu siinsamas Euroopas viimase aja arvamusküsitlused näitavad et, et nelikümmend kuus protsenti brittidest usuvad, et moslemid ei jaga brittide väärtusi. see on väga kahetsusväärne. see mitte ainult ei ole tõsi, vaid see ka toidab ekstremistide narratiivi. me peame tugevdama koostööd, ennetamaks kodanike edasist radikaliseerumist, me peame kogukondadega tega tööd tegemaks, tegelemaks integreerimise, identiteedi ja sotsiaalse ja majandusliku heaolu piisava tagamisega. aitäh! aitäh! kas te olete valmis vastama härra Karski sinise kaardi küsimusele? härra Karski, palun. Uh, Mikrofon, please. Mikrofoniga, palun. E, aitäh, president. minu küsimus puudutab suurenevat äh, immigratsiooni Vahemere lõunaosast Euroopasse. kas te ei leia, et taoline sisseränne peaks olema piiratud, et terroristlik oht, mis võib nende inimeste seas äh, levida, ei jõuaks Euroopasse, aitäh! ma arvan, et parim vastus või lahendus probleemile ei seisne selles, me peame tegelema aluspõhjustega, miks nii paljud inimesed, kellel on kodud, pered, kes kuuluvad ühiskonda, miks nad on sunnitud lahkuma? me peame suurendama stabiilsust maailmas, suurendama võrdsust, ainult nende teemadega tegeledes tegeleme me, saame üle ka sellest probleemist, mitte me ei tohiks rünnata põgenikke. aitäh, Kaan, veel üks sinise kaardi küsimus, kas olete nõus vastama proua Wimbergilt? palun, proua Wimberg. Eh, aitäh, me kuulsime teid ütlevat, et kõik peavad midagi tegema, vaja on tegutseda. see on tõsi, aga millised on need ettepanekud selleks, et lõpetada see, mis toimub minu koduriigis Rootsis näiteks, kus meil on võõrsilt tulnud võitlejaid, kellele antakse tööd, keda üritatakse taaslõimida ühiskonda, miks me ei karista neid inimesi? miks ei võeta neilt ära äh, kodakondsust, et nad ei saaks iial tagasi tulla Euroopasse? palun vastake sellele küsimusele. vastus on väga lihtne. Need, kes panevad toime kuritegusid, peavad äh, kandma vanglakaristuse, need, kes on süütud, neid ei tohi karistada. me peame tagama, et meil on äh, tõhusat poliitikat, millega tagada, et need, kes äh, rikkumisi toime panevad, ei äh, oma selliseid võimalusi, aga me peame samal tagama, et need, kes äh, on usinad, saavad võrdsed võimalused ja võimaluse tööd teha. aitäh! härra Fontulis aitäh, president! kahjuks Euroopa on viimastel aegadel kogenud mitmeid terroristlikke rünnakuid, tosinad inimesed on oma elu pidanud jätma, terroristid tegutsevad islami kvali-, kalifaadi nimel ja nad on meie tänavatel, me peame vastu, leidma neile tõhusa vastuse, muidu niisugused juhtumid muutuvad sagedasemaks tuleb selgelt astuda vastu terrorismile, me peame sellistele barbaarsetele tegudele vastu astuma. me võime rääkida vihast, võime rääkida süüst. minu poeg ja tema sõber ähm, sattusid ohvriks äh, tema tapsid äh, vasakpoolsed terroristid esimesel novembril tuleb äh, välja kuulutada Euroopa terrorismivastane päev ja ma loodan, et parlament äh, on sama vastuvõtlik äh, mm, ja reageerib kõikidele terrorismirünnakutele. minu poja juhtumi puhul selle taustal olid poliitilised mahinatsioonid, mis takistasid mm, asja uurimist ja me ei ole mm, selle, selles mõttes paremad kui terroristid, me pe-, peidame ennast äh,. Um... aitäh, härra Funtolis. nüüd vaba mikrofon aitäh, härra president, ütleb proua Käll. meie kohustus on kaitsta inimeste väärikust ja elu, seda kogu maailmas. Need rünnakud, mida me oleme näinud, on hirmutavad, sest nad on nii reaalsed ja nii sümboolsed. Need näitavad, et meist võivad saada ohvrid mis tahes ajahetkel, ükskõik kus kohas. ei ole mingit põhi, mingit põhjendust nendele rünnakutele, me peame neid ennetama, me peame äh, partnerid kaasama kogu maailmast, nagu ütles ka volinik, me peame koguma ja koondama kõik võimalused ja tööriistad, meil on vaja haritud ja tõhusat õiguskaitsesüsteemi. me peame ennetama noorte radikaliseerumist, selliste noorte, kes on koos meiega meie ühiskonnas üles kasvanud, samuti tahaksin rääkida mm, süütutest ohvritest, keda kiusatakse taga nende uskumuste tõttu räägin siin kristlastest, tihti ka naistest ja lastest, kes kannatavad ISISe julmuse kätes. lisaks inimelude kaotusele peaksime mainima ka monumente, mis on aastatuhandeid vanad ja mis on hävitatud. Nende mälestiste kaotusega kaotab kogu inimkond. proua Claudia Fronsulica. proua Fronsulica, palun härra Frunzuliga. tulenevalt terroristlikest rünnakutest maailm ja Euroopa seisavad väga suure ohu ees. ma usun, et selline globaalne oht väärib globaalset globa,, globaalset reaktsiooni. me peaksime võtma tarvitusele kõikvõimalikud meetmed, säilitamaks meie kodanike turvatunde ja ohutuse ja me peaksime toetama reageerimist taolisele ohule. terrorism üritab õõnestada meie ühiskondi ja meie eluviisi. see on otsene rünnak Euroopa Liidu põhiväärtuste vastu, demokraatia, õigusriigi põhiõiguste austamise ja ühtsuse ning, ning mitmekesisuse vastu. see seab ohtu julgeoleku ja jõukuse, mida Euroopa üritab oma kodanikele pakkuda ma usun tõsiselt, et tõtt-, et äh, terrorismivastane võitlemine peaks tagama selle, et äh, julgeolek, ähm, õige, õiguskaitse ja inimõigused äh, on üksteist täidendavad ja me täi-, me võitleme mm, terroristliku ohuga kogu maailmas ja samuti nende aluspõhjustega. aitäh! aitäh! proua Tomatšis, palun! teroristiki napadi koji su. twenty six lipnja izvedeni u francuskoj tunisu i kuvajtu jasan su znak da je nekoć vanjska Need äh, rünnakud, mida pandi toime Prantsusmaal ja Tuneesias, näitavad seda, et äh, Euroopast ähvardavad välised ohud on muutunud sisesteks ohtudeks. Turi-, äh, terroristid on väga tõhusad, kui tegemist on meie nõrkade kohtade ärakasutamisega. Euroopasse on toodud väga palju äärmuslasi, me oleme selliste vastu, kes on üles kasvatatud vihates lääne väärtusi. täna Euroopa äh, tõstab äh, häbenedes äh, üksnes ette oma, esile oma kristlikke väärtusi, nagu me häbeneks oma identiteeti. E, meile üritatakse peale suruda uut identiteeti, meie oleme kaotanud orientatsiooni äh, ja toetame selliseid inimesi. ma arvan, et on tulnud aeg, et me teeks äärmuslastele selgeks, et need inimesed, kes ühinevad selleks, et äh, teisi kahjustada, et neil ei, ei ole Euroopa Liidus õigusi ja et nad on ise otsustanud selle ära, et neil ei ole Euroopas mingit kohta. järgmine kõneleja, üheks minutiks. На юг от нашите граници арабският свят е изправен Euroopa lõunapiiridel Araabia maailm on silmitsi konfliktidega. terved äh, riigid kaovad, Süüria, Liibüa, me oleme kõik terroristide ohvrid, me oleme kõik äh, sihtmärgid, moslemid, äh, kristlased ja teised. terrorism on meie julgeoleku jaoks kõige suurem oht, me peame mobiliseeruma, mobiliseerima kõiki oma ressursse selleks, et taastada stabiilsus igal pool maailmas me peame vastu astuma nendele väljakutsetele, millega me silmitsi seisame. me peame tegema kõike, mis võimalik selleks, et astuda vastu terroristidele. me ei tohi end isoleerida, vastupidi, me peame üritama äh, saavutada seda, et meil oleks rohkem demokraatiat ja mitmekultuuriline ühiskond. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud siiski, sõna saab veel härra Castaldi üheks minutiks. aitäh, härra president, viimased traagilised terroristlikud rünnakud, mis toim-, on toimunud, peavad panema meid eh, järele mõtlema. me peame peaaegu igal täiskogu istungil rääkima terrorismist ja tegelikult on meil ainult üks kurss, mida me saame võtta. me peame jätma hüvasti illusioonidega, et me saame järjest piirata ennast ja tagada oma julgeoleku sellega, et me ei, ei ole sõjaväeteenistust, see võib tunduda kasulik, aga see, tegelikult on tegemist äh, olukorraga, nagu oleks äh, me lapsed, kes soovivad äh, teokarbiga tervet merd tühjaks teha. me ei saa Araabia maailma mm, probleeme lahendada, me peame äh, aga võitlema selle eest, et äh, mõõdukas islam Euroopas ja mujal maailmas oleks meie liitlane, me peame terroristid isoleerima ja seda on võimalik saavutada ainult sii-, nii, kui neid kaasatakse poliitilisse ellu, see on meie lähenemine, me peame neid äh, valitsusi aitama võitluses vaesusega, sest äh, see on just keskkond, kus terroristid värbavad võitlejaid. aitäh ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Avramopoulos. austatud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin väljendada kõigile teile oma tänu selle eest, et te andsite mulle täna võimaluse äh, kõnelda hiljutistest terrorirünnakutest ja anda aimu sellest, milline on meie vastus äh, sellele ohule, mida kujutab terrorism. tegemist äh, on kahjuks juba pikka aega väga otsustava tähtsuse küsimusega meie kodanike jaoks. ma olen teile väga tänulik, et te olete selle teema selle nädala täiskogu päevakorda lisanud. viimase kuue kuu jooksul komisjon on suutnud tulla välja ja rakendada konkreetseid äh, tegevusi selleks, et äh, kõnealuse ohuga äh, toime tulla. me peame ühendama oma püüdlused ja pingutused selleks, et tagada, et äh, nende ettepanekute rakendamine oleks võimalikult kiire ja järjepidev. ja samas tuleb täielikult austada õigusriiklust ja põhiõigusi. ma võtsin arvesse teiepoolseid märkusi ja mõned teist mainisid ka Lääne-Balkanit ma tahaksin teile kinnitada, et ka julgeolekuga seotud küsimustes on Lääne-Balkani riigid võtmetähtsusega partneriteks. stabiilsus selles piirkonnas on otsustava tähtsusega. me äh, viime ellu suunatud äh, tegevusi Lääne-Balkaniga koostöös. Äh, see puudutab valdkonda, mis on seotud koostööga Europoliga ja tulirelvadega, paljud teist keskendusid, nagu on ka täiesti õigustatud, Tuneesiale. oma sissejuhatavas sõnavõtus viitasin ma just Tuneesiale, nad on meie partnerid Euroopa Liidu NP ehk siis naabruspoliitika ülevaatamise raames töötame me välja pidevalt äh, suunatud poliitikaid, mis on suunatud just sellele riigile, Tuneesiale. me teeme äh, selle kõige kallal äh, tööd koos volinik Haani ja kõrge esindaja Mogheriniga ja me oleme juba näinud tulemusi. ma olen veendunud, et sellest räägitakse rohkem ka tänases järgnevas arutelus ma tahan veel kord üle korrata selle, et ma olen väga pühendunud tegemaks koostööd äh, nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukoguga selles küsimuses. ma tõesti loodan teiepoolsele toele, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, saab nõukogu nimel sõna härra Schmidt, palun. lugupeetud saadikud, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et tõesti on äh, kiirelt vaja tegutseda, me peame intensiivistama oma koostööd erinevates valdkondades ja võtma vajalikke meetmeid, mis on nii repressiivsed kui ennetavad. vaja on süstemaatilist lähenemist, koordineeritud lähenemist, aga sooviksin ka öelda, et me ei tohi äh, tegeleda häbimärgistamise, väljatõrjumise või äh, ksenofoobia või islamofoobiaga, selle, sest äh, nii äh, mängiksime kätte islami võitlejate juhtidele. me peame toetama kolmandaid riike, kellega me teeme tööd terrorismivastases võitluses, töötama välja eelkõige koordineeritud tegevuskavasid ja ka need peavad hõlmama erinevaid valdkondi, nagu teie, härra volinik, ütlesite, vaja on arutelu, mis puudutaks naabruspoliitikat, kohale on jõudnud siin ka volinik Haan ja e, riigid nagu Tuneesia, mis on eriti haavatavad, e, tuleb, e, neile tuleb anda aktiivset toetust. ühtsuse nimel võitlemine ja Euroopa terrorismivastase võitluse keskus on väga kasulik ja neid on vaja ed edasi arendada. ning lõpetuseks tahaks öelda, et me teeme kõik, mis võimalik selleks, et saavutada kokkulepet Euroopa Liidu broneeringu info äh, direktiivi osas oma eesistumise ajal. teadke, et eesistuja äh, kavatseb töötada selle teema kallal teha tihedat koostööd äh, teie parlamendiga ja me arvestame teie aktiivse toetusega, aitäh. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Suur aitäh, järgmiseks punktis päevakorras on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeoleku